So... loodan, et kõik on üksteist ära suudelnud ja me saame jätkata hääletuste selgitustega. härra Mamikins. kallid kolleegid, kallid kolleegid me asusime hääletusi selgitama ja meil tuleb ka kolleegid ära kuulata. deci pentru recomandare doamna Sandra Calniete acordul Sandra Calniete raport tegemist on soovitusega Vietnami kohta ja sõna saab härra Maamikins, palun. aitäh, härra president. tahtsin öelda, et Euroopa ajalugu on näidanud, et